okei okay,, colleagues, good afternoon. niisiis, kolleegid, tere ja alustame inimõiguste allkomisjoni koosolekuga, mille eesmärk on asutada uus juhatus ja kõigepealt me valime esimehe ja seejärel aseesimehed ja enne kui me sellega alustame, on mul siin ka asendusliikmete nimekiri täisliikmete suhtes, niisiis EPP EPP on härra Mikolatšek. teda asendab härra Peteli. ja härra Adak-, Adaktusson, tema asendusliikmeks äh, on kes, palun, sest siin me ei tea veel, sest siin on küsimärk selle nime taga. kes asendab teda? aga konservatiivide puhul härra äh, Tannuk asendab härra kons-, kons-, Konsarskit, härra Karskit ja ALDE puhul härra Körensit äh, asendab proua Šake. ja võib-olla ma praegu vaatan üldse vales suunas, aga kus asuvad ALDE liikmed, ALDE? aga proua Šaket ei ole veel siin, ta on arvatavasti teel veel, aga nüüd kuue siin palun ka andke meile teada, te ütlesite, et härra Iglesias Turi on, et tema, tema puhul saab olema asendusliige, aga me veel ei, veel ei tea, kes see on. see peaks olema Maria, proua Albios. suur tänu. ja roheliste puhul härra Puhneri asendusliiklus on, on proua Sargentini. aga kas on veel muudatus, muudatusi, ma nüüd vaatan taas EPP poole si. Teil ei ole asendusliikmeid. suur tänu. Um, then we siis on meil võimalik nüüd hääletada ja kui me, kui me hääletame, selleks hääletamiseks on meil vaja kvoorumit ja see on umbes kaheksa liiget, moodustab kvoorumi. nii et mulle tundub, et kvoorum on meil tõepoolest ka koos. ja nüüd palun siis äh, äh, allkomisjoni esimehe äh, nime, kandidaadi nimetusi. härra Haavart, palun. jah, tegu on ametliku kohtumisega ja tahan öelda, et mul on väga hea meel panna Helena Valenciano kandidatuur ette, sellepärast et ta on väga-väga oluline kandidaat, kandidaat ja me oleme ka samas vanad kolleegid. ja tema on olnud ka äärmiselt aktiivne liige aastatel üheksakümmend üheksa, kui parlamendis töötas ja siis hiljem töötas ta Hispaanias siseriiklikus parlamendis, kus ta oli eestkõneleja väliskomisjonis ja nüüdseks on ta tulnud tagasi siia meie juurde Euroopa Parlamenti, ta on kirglik, ta on aus ja ta on, panustab väga tugevalt inimõigustesse ja see, et ta nii teeb, see on täiesti väljaspool kahtlust, nii et tema oleks väga hea esimees äh, siin allkomisjonis ja meie soovitame teda esimehe kohale, suur tänu. Thank you Now.... aitäh ja nüüd ma palun, et proua Valenciana, kas te olete nõus sellega, et asute esi, esimehe kohale? jah, olen küll, suur tänu teile. ja nüüd ma küsin, kas on veel kandidaate ette pandud? ei ole, ma ei näe, et keegi oleks ette pandud, nii et nüüd jah, teie olete komitee täisliige kom,, komisjoni täisliige ja ma kujutan ette, et te olete, te olete, te olete esitanud ka finantshuvide deklaratsiooni. jah, nii see on, seega nüüd me saame ühiselt siis heaks kiita teie kandidatuuri. palun tulge ka siis siia Pues muchísimas gracias. Es un gran honor. aitäh teile. see on tõepoolest suur privileeg minu jaoks, et saan olla siin seal komisjoni esinaiseks ja teiega koostööd teha, see on suureks auks mulle. ja see on ka suur vastutus ja teen seda äh, väga tõsiselt ja ma loodan, et me kõik töötame koos ja on väga oluline, et me tõesti saaksime parimad tulemused inimõiguste allkomisjonis. meil on väga eriline koht äh, parlamendis ja meie siin oleme kõik väga olulise ülesandega, peame tegelema inimõigustega ja peame kaitsma inimõigusi ja see tõesti peab olema ka Euroopa äh, poliitika üks äh, põhifookusi ja ka piiriüleselt peab see nii olema ja meie jaoks on oluline kõigepealt pigem vaadata endasse ja mõelda, kuidas me peame asju tegema, peame näitama head eeskuju ja peame tegema tihedat koostööd erinevate poliitiliste fraktsioonidega parlamendis ja peame ka äh, teiste parlamentaarsete komisjonidega tegema koordineeritult tööd selleks, et inimõiguste temaatikat edasi viida, viia üle kogu maailma. ootan, et te olete väga koostööaltid. minu uks on teile alati avatud. alati vastan ka hea meelega telefonile, kui teil on kommentaare, ideid. olete alati teretulnud ja samas tahan ka sekretäriaati tänada selle esialgse töö eest, mida nad on teinud ja nüüd alustame tööga ja valigem nüüd meie allkomisjoni aseesimehed. esimene aseesimehe kandidaat, ma palun nüüd, kas poliitilistel fraktsioonidel on kandidaate? kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda EPP nimel. ja teil on väga oluline funktsioon olla siin see äh, inimõiguste allkomisjoni esinaine Euroopa Parlamendis ja me saame ka aru, et see on tõepoolest väga oluline vastutus ja see roll äh, ka Lissaboni leppe vastuvõtmise järel on laienenud, aga EPP nimel on meil esimese aseesimehe kohale ka kandidaat olemas ja me tahaksime esitada Kristjan Peedra, ja eelmise äh, ametiaja käigus oli ta vägagi tegev selles töös e ja ta esindab Rumeenia delegatsiooni EPP-s ja me leiame ka, et äh, ta on väga hea kandidatuur, tal on ka vastav kogemus, õiged oskused olemas mm, just äh, inimõiguste vallas. nii et oleks, ta oleks ka väga kasulik inimene siinses komisjonis aitäh. seega härra Pedro. parte de esta mesa. ja kas tuleksite nüüd ka siia juhatusse? kas te olete täisliige? kas te olete ka täitnud vastavad äh, dokumendid, finantshuvide deklaratsiooni? kas on veel kandidaate äh, inimõiguste allkomisjoni esimese aseesimehe kohale? ei. seega ma palun, kas me nüüd võiksime hääletada ühise heakskiidu moel? palun, tulge ka siia meie juurde. Tenemos a nuestro vicepresidente primero, ahora me dirijo. nii, meil on olemas siis esimene aseesimees ja nüüd pöördume taas äh, fraktsioonide poole, kas teil on kandidatuure teise aseesimehe kohale, jah, palun. proua esinaine õnnitlen kõigepealt teie valimise puhul ja ootan ka, et me, meie kolleeg ALDE fraktsioonist Maura Barandjaran, et tema esitatakse selle kohale. tema oli pika aja jooksul välisasjade eestkõneleja oma ametiajal ja ta on väga hea kandidatuur, nii et ootame, et te kõik toetaksite Maura Barandjarani väga tugevalt nüüd hääletamise käigus, aitäh! suur tänu. kas te olete selle all, meie allkomisjoni täisliige? kas te olete täitnud vastavad dokumendid ja kas te sooviksite olla juhatuse liige? suurepärane, õnnitleme teid, kui teisi kandidaate ei ole, siis me saame äh, valida tõepoolest härra Barandior Arani, kes on, keda mina isiklikult tean mitmeid aastaid. Cumplimentada la elección del segundo vicepresidente, para el tercer vicepresidente me dirijo de nuevo. ja nüüd valime kolmanda aseesimehe ja taas ma palun fraktsioonidel esitada kandidaadid kolmanda aseesimehe kohale. proua esinaine, EPP nimel tahaksin esitada kolmanda aseesimehe kohale kandidaadi härra Laslo Tökishi. tema on Ungari delegatsioonist. ja ta on olnud ka eelmise ametiaja jooksul allkomisjoni liige ja ta oli koordinaator EPP poolelt ja enne seda on ta tegutsenud väga aktiivselt inimõiguste valdkonnas ja võidelnud demokraatia kehtestamise eest Rumeenias. ta on ise Transilvaaniast. ja me teame ka, et, et on toimunud Rumeenias äärmiselt mastaapsed poliitilised muudatused ja tema on sellest ka osaline olnud ja see on ka hea soovitus talle äh, et olla siin inimõiguste allkomisjoni aseesimees just nimelt EPP poolt. aitäh, härra Tökes. kas te olete täisliige? jah. kas te olete täitnud vastavad dokumendid? kas te soovite olla juhatuse liige? suurepärane. kui rohkem kandidaate ei ole, palun siis hääletagem ühise heakskiiduga. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente tercero, me voy. ja nüüd valime järgmist aseesimeest ja palun taas fraktsioonidel. küsin teilt, kas teil on kandidaat neljanda aseesimehe kohale? palun. suur tänu, eesistuja, tõepoolest väga heal meelel teen ettepaneku äh, esitada Barbara Lohpiiler neljanda aseesimehe kohale siinses allkomisjonis ja ma ei usu, et ma peaksin Barbarat üldse tutvustama ja tema kogemust selles vallas teile tutvustama, et me väga-väga soovitame, et tema ka siin poodiumil oleks. aitäh teile. küsin nüüd Barbaralt, kas olete täitnud mm, vastavad dokumendid, olete täisliige, kas te soovite olla juhatuse liige? jah, väga hea, kui rohkem kandidaate ei ole, siis ühiselt kiidame teie kandidatuuri heaks. Bueno, eh, colegas, ahora solo tengo dos comunicaciones que hacer. kolleegid, teil on vaja kõigepealt anda ka pisut teavet, see puudutab kalendrilisi sündmusi. püüame siis Strasbourgis järgmisel nädalal teha juhatuse ja koordinaatorite koosoleku ja sellel koosolekul paneme paika ka täpselt ülejäänud kuupäevad. ja see peab sobituma ka kõikide nende teemadega, millega soovime tegeleda. kõigepealt on oluline, et me lepime kokku, millest me tahame rääkida ja siis vaatame, kuna me seda teeme, millistel koosolekutel. ja nüüd, kuna me siis järgmisel nädalal juhatuse ja koordinaatoridega Strasbourgis kokku saame, teeme siis ettepaneku ka koosolekute aegade kohta ja ja selle kohta, mida me tahame koosolekutel arutada. mis puudutab nüüd keelerežiimi, siis sellega tegeleme just nimelt ka siis järgmise nädala juhatuse ja koordinaatorite koosolekul, see pole veel praegu selge. see oli see teave, mida tahtsin teile edastada. ja järgneva paari nädala jooksul saate täpsema info aga kas nüüd keegi soovib veel sõna? Richard, jah? väga, teen väga lühidalt. kuna ma leian, et tõesti erinevad, erinevad poliitilised fraktsioonid ja selle nimel lohpiileri puhul tahame lohpiilerit väga-väga toetada ja tõesti pole, pole ju tavaline, et üks fraktsioon tõesti soovitab ja toetab teise fraktsiooni kandidaati, aga tahan väga-väga teda soovitada ja olen väga tänulik selle töö eest uh,. Just to add my, my voice. ma tahan veel ka lisada Richard Howardile, tõesti, tegu on ju, meie oleme väga pikaajalised tegutsejad siin, kaheksa aastat tagasi olime mõlemad ka aseesimehed, juba väga pikka aega tagasi ja tahan tõesti ka õnnitleda proua Lohpillerit ja kõiki teisi aseesimehi ja ka esimeest äh, selle töö eest, mida te teete. ja see tähendab, et me oleme ka väga-väga huvitatud sellest, mis toimub siin allkomisjonis. asendusliikmena olen praegu siin äh, välisasjade komisjonist. jah, me kõik tuleme ju väga erinevatest nii-öelda poliitilistest perekondadest Chciałbym się przyłączyć do tych życzeń, które składam na tahaksin ühineda kolleegide mõtetega ja soovida kõike head meie uutele aseesimeestele. ja ma leian ka, et on väga hea tava õnnitleda meie uusi mm, aseesimehi ja samal ajal soovin ka tänada eelneva ametiaja äh, kolleege ja tahan tänada Barbara Loh, Piglerit. mina olin esimene aseesimees eelneva äh, koosseisu ajal ja tahan väga-väga teda tänada, suur tänu. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo entonces esta tarde. väga tore, oleme tõhusat tööd teinud täna pärastlõunal. suur tänu kõikidele koostöö eest ma olen täiesti kindel, et jätkame samas vaimus ka järgmise ametiaja jooksul. suur tänu teile kõigile!